ajaloos, kõik liikmesriigid on mõjutatud, teil on Te olete rahvale võlgu seda, et teil oleks plaan B ja kui teil see on, siis äh, avalikustage see. järgmisena